okei okay, uh,, good afternoon. tere päevast, me peaksime oma tööd jätkama. meie esinaine proua Põulsa palus, et mina seda istungit juhataksin vähemalt esimese raporti osas, siis jõuab siia ka härra Skikluna ja tema siis juhatab istungit järgmise raporti arutelu osas. ma pean vabandama, et päevakorras on toimunud muutused, aga töö meie komisjonis peab kõigele vaatamata jätkuma. alustame siis raportiga, kus siis äh, raportööriks olen mina Äh, tegemist on äh, pro-, äh, raportiga, mis puudutab fiskaalisprogrammi ning meil toimub mõttevahetus muudatusettepanekute üle. viiskümmend neli muudatusettepanekut on. olen kõik need muudatusettepanekud läbi vaadanud ning mul on väga hea meel, et paljud nendest muudatusettepanekutest, mida kolleegid on esitanud, keskenduvad sellele, kuidas tugevdada võitlust maksupettusega, maksudest kõrvalehoidumisega nii et, et kõik need muudatusettepanekud on seotud sellise äh, kuritegeliku käitumisega ja äh, ma olen tõesti nõus kõigi nende muudatusettepanekutega, mis sellele teemale keskenduvad äh,. mul on väga hea meel, et kolleeg, et kolleegid peavad seda teemat oluliseks ja tahavad, et ma seda raportis rõhutaksin. teen koostööd variraportööride ja teiste kolleegidega et välja töötada kompromissmuudatusettepanekud, sellepärast et äh, kui ma vaatan oma raportit ja neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud, siis ma arvan, et meil on siin tõesti võimalik head kompromissi leida. on ka teisi muudatusettepanekuid, mille osas tuleb välja töötada kompromissid, näiteks muudatusettepanekud, mis puudutavad seda, kuidas me kontrollime selle programmi ellurakendamist, kuidas äh, järgida edusamme programmi ellurakendamisel ning äh, ka nendes valdkondades siis olen valmis välja töötama kompromissmuudatusettepanekuid. aga on ka mõned sellised muudatusettepanekud, äh, mida ma peaksin isiklikult arutama nende esitajatega mõned nendest muudatusettepanekutest minu arvates on head, neid on võimalik toetada, aga võib-olla peaks arutama, kas selle muudatusettepaneku koht on tingimata selles raportis. ning äh, tooksin ühe näite sellistest muudatusettepanekutest. näiteks meie kolleeg Philip Lambert äh, muudatuses äh, kakskümmend üks. muudatusettepanekus kakskümmend üks on välja pakkunud, et liikmesriikide maksustamiseeskirjad, millel on piiriülene mõõde, neist tuleb teavitada komisjoni, neist tuleb teavitada komisjoni ja ka vastavaid liikmesriike see on tõesti väga hea muudatusettepanek, aga ma ei ole kindel, kas selle muudatusettepaneku koht on just nimelt selles raportis, sest see raport käsitleb koostööprogrammi liikmesriikide vahel ning konkreetselt selle programmi ellurakendamist võib-olla selline muudatusettepanek peaks olema raportis mis käsitleb näiteks koostööd maksuküsimustes. mulle, mulle tundub, et see konkreetne raport ei ole see koht, kus me saaksime, millega saaksime kehtestada liikmesriikidele kohustuse komisjonile aru anda. aga me võime seda asja arutada, selliseid eh, samalaadseid muudatusettepanekuid on äh, Äh, mitmeid neid muudatusettepanekuid tuleks siis arutada variraportööridega ning kolleegidega, kes need muudatused on esitanud. asi on selles, et me ei tohiks selles raportis sisse tuua soovitusi äh, või selliseid muudatusettepanekuid, mis sisuliselt on juba seotud määruste reguleerimisega. härra Klints on välja pakkunud muudatusettepaneku kuuskümmend kolm selles muudatusettepanekus ta siis soovitab Äh, nimelt muudatusettepanekus siis räägitakse summadest, mis on sellele programmile eraldatud. raporti esimeses osas me juba äh, ütleme, et me ei aruta neid summasid, mis sellele programmile eraldatakse Äh, summad äh, pannakse paika pärast seda, kui on lõppenud läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle ning äh, see konkreetne summa, mis selle programmile tuleb, sõltub läbirääkimistest, mis toimuvad mitmeaastase finantsraamistiku üle. härra Klints muudatusettepanekus kuuskümmend kolm aga on soovitanud võtta arvesse liikmesriikide poolseid makseid. ma pean võib-olla temaga arutama, mida ta täpsemalt silmas pidas, kui ta sellise muudatusettepaneku esitas. muus osas on muudatusettepanekud, enamik muudatusettepanekuid sellised, mida ma saan toetada ja mille põhjal saab siis välja töötada kompromissmuudatusettepanekud. sellega ma oma sõnavõtu lõpetan ning olen äh, valmis ära kuulama variraportöörid ning alustan, alustan härra Leon Hong-Nongiga, kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör, palun. kallid kolleegid kallis Theodora, äh, jah, äh, vabandan juba ette selle eest, mida ma ütlema hakkan. Äh, mis puudutab seda raportit, siis parlamendi pädevuses ei ole täielikult ümber sõnastada fiskalise programmi. komisjon on selle paika pannud, aga sellele vaatamata on meie ülesanne siia sisse viia teatud kaitsemeetmed, hoolitsemaks selle eest, et et seda äh, programmi rakendatakse ellu võimalikult õiglaselt ja tõhusalt ja äh, äh, seda peame silmas pidama, kui räägime näiteks nende riikide osalusest, kes ei kuulu Euroopa Liitu, siis veel nendest meetmetest, mida programmi raames saab toetada, mis siis rakendatavat kaasrahastamise määra, siis välisekspertide kaasamist ning viiendaks ka seda äh, järelkontrolli programmi ellurakendamise üle mis puudutab nüüd äh, mitteliikmesriikide osalust, siis oleme nõus raportööriga ja variraportööriga äh, et need kandidaatriigid ja ühinevad riigid peavad saama osaleda ilma piiranguteta, aga need riigid, kes on naabruspoliitika riigid, nemad võiksid osaleda ainult siis, kui on tõesti tegemist äh, maksupettuse või maksudest kõrvalehoidmisega. mis puudutab nüüd neid meetmeid, mida võib toetada, siis selles osas on minu arvates see raport liiga avatud. Äh, artiklis üheksa lõige kuus, äh, seda oleks vaja muuta Äh, niisiis ähm, seda tuleks muuta, sellepärast et see praegusel kujul võimaldab sõnastust rahastada praktiliselt ükskõik mida. ja seetõttu ma olengi esitanud muudatusettepaneku viiskümmend kaheksa komisjoni ettepanek lubab kaasrahastamist kuni äh, sada protsenti. minu arvates oleks kasulikum piirata seda siiski äh, kaheksa, vabandust, eh, kaheksakümnele protsendile, see oleks mõistlikum, arvestades ühtekuuluvuspoliitikat. Eh, ja võib-olla võiks sada protsenti jääda nende riikide jaoks, kes saavad finantsabi. mis puudutab välisekspertide kaasamist, eh, siis peaksime piirduma nende riikide esindajatega, kes selles programmis osalevad ja ei maksa siia kaasata kolmandaid riike ja minu muudatusettepanek on kooskõlas siis kolmekümne seitsmenda muudatusettepanekuga, kus on samuti sellest asjast juttu. nüüd, mis puudutab järgnevaid muudatusettepanekuid, mis ma olen esitanud, siis siin tahaksin sisse tuua selged põhimõtted nende programmi, selle programmi arengu kohta, siin on meil vaja täpseid näitajaid Äh, selleks, et äh, võidelda siis äh, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise eest ning ja ma arvan, et kolmandate riikide osalus peab olema komisjoni poolt hästi põhjendatud. ning ma arvan, et on võimalik saavutada lähenemist meie muudatusettepanekute ja teiste fraktsioonide muudatusettepanekute vahel ja ma olen täiesti kindel, et me suudame selle raporti eelnõu osas saavutada kompromissi, aitäh! aitäh! ja nüüd saab äh, sõna äh, härra äh, Klints või õigemini tema nimel võtab sõna härra Ole Schmidt. aitäh, aitäh raportöörile. jah, praegu olen mina härra Klints ning äh, tema tahaks avaldada tänu äh, teile selle töö eest, mida te siiamaani olete teinud raport, ta on veendunud, et et selle töö lõpptulemus on väga hea. härra Klints eh, on esitanud mõned muudatusettepanekud eh, selle raporti kohta ning eh, Äh, ma jäin siia natukene hiljaks, äh, äh, seega ma ei tea, kas te neist juba kõnelesite või ei. selleks, et saavutada fiskalise programmi eesmärgid, tuleb vajaduse korral kaasata ka väliseksperdid ja mitte neid täielikult kõrvale jätta, nagu raportöör on soovitanud, see on üks härra Klintsi ettepanekutest mis puudutab nüüd programmi äh, vahendite eraldamist äh, teatud äh, meetmetele, näiteks infotehnoloogia seadmetele, siin on vaja ka panna paika konkreetne süsteem, kuidas seda teha ja mitte nii piirata täpselt nii, nagu raportöör soovitas. mis ja äh, mis puudutab nüüd summasid, mis fiskalise programmile eraldatakse, siis see sõltub rahasummadest, mille eraldavad liikmesriigid ning härra Klints on teinud ettepaneku ka, et hindamisaruanded esitatakse vähemalt kord aastas. aitäh ja ma tõesti loodan, et teil õnnestub saavutada üksmeel. aitäh ja nüüd saab sõna härra Philip Lambert aitäh, esimees, jah, mina esindan täna kõiki, täna on äh, siin minu äh, ühe mehe show. Äh, sest et ma asendan täna Sveni, aga ma arvan, et lapse sündimisega peaks ühe päevaga ikkagi ühele poole saama. ma kõigepealt tahaksin ma tänada mitte ainult raportööri vaid ka teisi, sest ma arvan, et meie olukord on praegu üsnagi eriline. ma ei, äh, ma ei saa nii paljude kolleegide puudumist tõlgendada kuidagi muud moodi kui usalduse märgina. Nad on teile andnud äh, väga raske ülesande ja kui nad näitavad üles teie suhtes nii suurt usaldust, siis seda peaks kindlasti rõhutama. see tõesti äh, annab ka meile kindlust, et me tõesti suudame oma eesmärgid saavutada, nii et, et tulgem rõõmu selle usalduse üle äh, ma olen raportööriga nõus, et me lihtsalt ei saa teha fiskalisest programmi, millega üritame saavutada ükskõik mida maksustamise valdkonnas aga siiski tegemist on koostööprogrammiga erinevate liikmesriikide maksuasutuste vahel. ma ei tea täpselt, kuidas meil õnnestub rõhutada vajadust teabevahetusele järele, mitte lihtsalt automaatinfovahetus maksumaksjate vas-, äh, kohta, vaid ka näiteks maksuteemaliste kohtuotsuste kohta mis puudutavad näiteks suuri ettevõtteid, kes üritavad maksudest kõrvale hiilida. Äh, võib-olla äh, võiks äh, kasutada seda terminit, mida kasutab tihtipeale Mario Draghi või sakslased, nimelt nad räägivad tingimustest, kui te tahate sellest programmist raha, siis tuleb edastada infot näiteks ja kui te neid tingimusi ei täida, siis te sellest programmist ka kasu ei saa. nii et noh, me võime siin asjale läheneda loominguliselt. me võime siia lisada veel in-, tea-, infovahetuse maksukohuslaste kohta ja ka otsuste kohta ja nõnda edasi. ekspertide koha pealt jah, mina ei tahaks et me hakkaksime valimas ainult selliseid eksperte, kes esindavad äriringkondasid, jah, nad on kursis ärimaailmaga, aga tõenäoliselt ei ole neil samad eesmärgid kui meil. ning selles mõttes ma sooviksin, et eksperdid äh, ja nad peavad loomulikult olema pädevad inimesed, et nad tuleksid ka siis muudest valg-, ringkondadest, mitte ainult äriringkondadest. ma pean siin silmas näiteks kodanikeühenduse organisats-, kodanikeühiskonna organisatsioone, kellel on kogemus maksustamise küsimustes üks kõige olulisemaid asju, mida meil on vaja äh, parandada, on just nimelt suutlikkus võidelda maksupettuse ja äh, maksudest kõrvalehiilimisega, ma tean, et seda ei ole kerge teha, nii et, et võib-olla üks asi, mida me peaksime selle programmi juures rõhutama, on just nimelt see, et see programm on vahend, mille läbi me saame äh, suurendada Äh, või aidata kaasa nende avaliku sektori teenistujatele, kelle ülesandeks on just nimelt maksupettustega võitlemine. ma olen täiesti kindel, et et meil kujub, äh, läheb ilmselt veel üsna palju variraportööride kohtumisi, et siin kokkuleppele jõuda, aga me jõuame selleni. aitäh! jah, kümme, kaksteist variraportööride kohtumist, no võib-olla tõesti läheb meil neid nii palju vaja härra Lambert ütleb, et äh, asi saab kiirem, äh, me saame kiiremini teha, kui te kõik meie muudatused heaks kiidate, siis ei ole neid kohtumisi üldse vaja. härra Strejček. Äh, tere päevast ja aitäh. kõigepealt, kui ma siin täna istungi alguses kohal olin, tundus mulle, et tuleb kena selline istung tassi kohviga. aga siis ma korraga sain aru, et et, et tegemist on tõesti istungiga, kus äh, on kohal ainult kõige usaldusväärsemad äh, inimesed näib, et eh, kogu majandus, rahanduskomisjon usaldab meid ja seega me võime otsustada mida iganes ja küllap nad järgivad meie eeskuju. jah, äh, härra Lambert ütleb, et eh, kas te ei arva, et nad on lihtsalt laisad ja ei ole siia tulnud. <laughs> härra Streisek ütleb, et noh, seda võib ju ka arutada. Philip, meil on piisavalt aega, nii et, et me võime arutada mida iganes nüüd mõned punktid. nagu te teate, meie fraktsioon suhtub tavaliselt väga kons-, äh, konservatiivselt sellistesse programmidesse nagu Fiscalis, aga mul on siiski hea meel öelda, et valdav enamus nendest muudatustest, mis me oleme, äh, mis on esitatud, on sellised, mida ka meie saame toetada kõigepealt me toetame täielikult seda, et tuleb võidelda maksupettusega ja maksude vältimisega. mina olen esitanud ka selle kohta mõningaid muudatusettepanekuid, tihtipeale lihtsalt pakun välja parima, parema sõnastuse, nii et, et see, selle, see teema meile probleeme ei põhjusta nüüd piiriülesed pettused, me leiame või, või me sooviksime, et et sellised programmid nagu Fiskalis aitaksid piirata piiriüleseid maksupettusi. sest sellised maksupettused on kahjulikud majanduskasvule ja konkurentsile tahtsin öelda, et võivad piirata majanduskasvu, aga ausalt tuleb välja öelda, et nad kahjustavad majanduskasvu. kolmandaks, maksuametnik kodanike koolitamine. ma arvan, et ma olen esitanud kaks-kolm muudatusettepanekut, mis rõhutavad just nimelt seda, kui vajalik selline koolitus on. sellepärast, et eh, liikmesriikide maksusüsteemid on üsna erinevad ning selleks, et maksupettuse küsimustega toime tulla, on meil vaja paremini äh, äh, haritud inimesi, kes on paremini kursis erinevate süsteemidega. ma mäletan ühte arutelu Wolf Klintsiga. Äh, meie seisukohad on sarnased, kui me suhtume ettevaatlikult liigse raha kulutamisse, aga aga muus osas meil küll mingeid vastuväiteid ei ole. ja nüüd ma olen vist juba jõudnud kuuenda punktini, jah. väliseksperdid. ma saan aru, et meie seisukohad selles küsimuses võivad erineda. aga meie toetaksime välisekspertide kaasamist äh, teatud tingimustel. kõigepealt nende nimekiri peab olema avalik, see peab olema läbipaistev seda tuleb pidevalt ajakohastada ning see protsess, mille alusel neid valitakse, peab olema samuti läbipaistev ning me peame arvestama ka sellega, et head eksperdid lähevad ka midagi maksma. niisiis, nii palju minu poolt ja veel kord tahaksin rõhutada seda, et me peaaegu toetame raportööri. nii et, et meie fraktsioonilt äh, lõpphääletusel probleeme ei maksa oodata. aitäh! aitäh! härra Šuntis, üks variraportöör, äh, on meil veel, aga teda ei ole kohal. kas keegi soovib tema nimel sõna võtta? ei. kas äh, mõni kolleegidest soovib veel sellel teemal sõna võtta? Äh, hästi, siis tuletaksin teile meelde, et hääletus meie komisjonis toimub kahekümne kaheksandal või kahekümne üheksandal novembril. täiskogul Äh, peaks hääletus toimuma siis järgmise aasta märtsis, äh, sõltuvalt siis äh, kolmepoolsete kõneluste tulemustest. tegelikult me täiskogule selle teemaga ei lähe, enne kui kolmepoolsed kõnelused komisjoni ja nõukoguga on lõpule jõudnud. nüüd aga peame tegema väikese pausi kuni kella nelja kahekümneni, kui siia jõuab härra Skikluna. kõik. härra Lambert, ma tahaksin mainida, et ma tulen siia tagasi neli kakskümmend ja ma juba neljas kord pean tulema siis G-tiivast siia tahaksin tõesti tänada esimest, et ta pakub meile võimalust spordiga tegeleda meil on jah, väga istuv eluviis, aga selline asjade korraldus aitab meil ennast vormis hoida. härra Stolojan vabaldab muutuste eest, mis päevakorras on toimunud. niisiis, neli kakskümmend, palun tulge siia tagasi. aitäh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 Yes, we can start. I will be chairing this uh, point four. Tänan. Nüüd äh, siis äh, päevakorrapunkti juurde number neli statistikat, äh, direktiivi muutmist. alustasime nüüd äh, hilja, kuna ma jõudsin hilja kohale, lahkusin hommikul seitse kolmkümmend kodust, aga kuna lennukid hilinesid, siis äh, jõudsin siia liiga hilja kohale. ja nüüd alustame viivitamata. räägin teile raporti projektist, mille olen esitanud. veel üks ülestunnistus minu poolt. vaatasin äh, läbi raporti ja ma olen natukene endas pettunud. selles mõttes, et äh, ma ei läinud äh, piisavalt kaugele. siin on tegemist võimalusega parandada statistika kvaliteeti. me alati räägime sellest, et statistika peaks olema aktuaalne, täpne ja võrreldav. Need kolm omadust on kõige olulisemad, nende põhjal hindavad ajakirjandus, ja hindavad äh, ka poliitikud ja sidusrühmad. aga see on kõik äh, väljund ja et seda saada, tuleb meil äh, tugevdada avaliku statistika kogumise ja levitamise sambaid. Euroopa statistikasüsteem on äh, tugevdanud oma juhtimist ja tagab, et äh, süsteem oleks äh, kvaliteetne, tõhus, et meil oleks ette nähtud korralikud praktikat, et osutatakse head teenust, eriti arvestades seda, kui paljud riigid on süsteemi kaasatud. siiski tuleb mainida, et äh, Kreeka juhtum on meile näidanud, et äh, tehtust ei piisa. seal oli tegemist äh, süsteemse vea ja läbikukkumisega, ükskõik kuidas seda kirjeldada, see oli märkimisväärne viga ja nüüd meid on äh, kutsutud üles äh, sekkuma kiiresti, et vältida uusi süsteemseid riske. seetõttu on meid kutsutud üles kiiresti sekkuma. pärast äh, Kreeka kriisi on paljudes riikides Euroopa statistikasüsteem jälgimise all. meil on vaja uuesti äh, sõnastamist, meil on vaja ülevaatamist, meid on kutsutud üles olema proaktiivsed, mitte reageerima tagantjärge. tegelikult äh, praegune süsteem ise ei suuda ennast uuendada, sellepärast et äh, seda kontrollib leping nii et äh, kui me just lepingut ei muuda, siis äh, muudatuste tegemise võimalused süsteemi kvaliteedi tõstmisel on piiratud. süsteem peaks olema sõltumatum. aga sellegipoolest äh, ka praeguse süsteemi siseselt on võimalus äh, teatud isereguleerivaid muutusi läbi viia. küsimus on nüüd selles, et äh, kas äh, pärast meie tegevuste rakendamist on võimalik kinnitada kasutajatele, et äh, tulevased Kreeka juhtumid on välditavad. selle põhjal meid hinnatakse ESS-i ehk Euroopa statistikasüsteemi õigusstaatus on võrreldav Euroopa Keskpanga omaga. üks võimalus võrdluseks on äh, võtta aluseks mingi süsteem, mida me usaldame. ehk siis Eurostat, ESS, Euroopa Keskpanga süsteem. Eurostatil on üks peadirektor ja riiklikel statistikaametitel on omad direktorid, kes alluvad vastavatele ministeeriumitele ja statistikaametite eelarved panevad paika liikmesriikide parlamendid. nii et äh, riigi valitsus saab kasutada eelarvevahendeid kontrollimaks äh, statistikaametit, nii et äh, järjest olulisem on see, et statistikaametid oleksid äh, iseseisvad äh, info kogumisel ja et nad ei äh, saaks rünnata või et ne, et Statistikaameteid ei oleks võimalik rünnata väljastpoolt osad kahekümne seitsmest statistikaametist on juba piisavalt kaugele jõudnud oma sõltumatute süsteemide ülesehitamisega, aga me ei saa seda öelda kõigi statistikaametite kohta. oluline on, et kui pannakse paika Riikliku Statistikaameti direktor, siis äh, see protsess äh, sõltumatuna peaks olema tugevam ja miks see peaks olema teistsugune kui keskpanga juhi valimise protsess? Need isikud peaks äh, pigem äh, olema kutsutud arutama parlamendi, mitte valitsuse ette. asutus äh, on äh, sõltumatu siis, kui tal on oma eelarve, milles lepitakse kokku sõltumatult valitsusest. ja tuleb paika panna ka statistilise info äh, kogumise menetlused. andmete kogumine, levitamine, vastavad suunised äh, on olulised, aga alustada tuleb siiski sellest, et riiklikud statistikaametid oleksid iseseisvad ja loomulikult ka Eurostat peab olema iseseisev süsteemi siseselt äh, tuleb tugevdada ka reegleid, äh, mis puudutavad äh, andmete kogumist ja levitamist. samuti tuleb tugevdada reegleid, mis kaitsevad andmeid ja võimaldavad väljaspoolt juurdepääsu andmetele. siinkohal ma ei tahaks kritiseerida kõiki riiklikke statistikaameteid, paljud äh, on juba jõudnud äh, kõrgete standarditeni, aga tuleb tagada, et nad kõik peaksid äh, kinni nendest laialdastest ja kõrgetasemelistest standarditest. kett on sama tugev kui nõrgim lüli ja kui kuskil on nõrk lüli, siis see õõnestab kogu süsteemi või ahela tugevust, nii et me peame need nõrgad lülid välistama osad ettepanekud, mis on äh, raportis sees ja mida ma plaanin äh, muudatusettepanekute kaudu tugevdada, on äh, süsteemi ja tegijate sõltumatus, tegijatel mõtlen Eurostati ja riiklikke statistikaameteid. väga oluline on praktika koodeks, mis peaks sisaldama äh, sõltumatuse põhimõtet. ma arvan, et me peaksime tugevdama Euroopa statistika praktika koodi siduva seadusandlusega. kui me tahame üles ehitada Euroopa statistikasüsteemi, sarnaselt Euroopa Keskpanga süsteemiga, siis me peaksime üle vaatama lepingu, olgugi et praegu need tööd ei ole käimas. ja veel üks ettepanek, mida ma sooviksin äh, lisada, puudutab äh, aastaraportit. keskpankadel äh, on ette nähtud aastaraportite koostamine ja me peaksime kaaluma võimalust, kus Euroopa statistika süsteem tuleks samuti välja analoogse raportiga, kus oleks äh, kirjas äh, kommentaarid äh, selle kohta, milliseid andmeid on kogutud, millised indikaatorid on kättesaadavad ja nii edasi. millised peadirektoraadid osalesid andmete kogumisel ja nii edasi. sinna võiks kaasata mitmeid ettepanekuid ja selline aastaraport tutvustaks süsteemi hetkeseisu. laialdane üksmeel eksisteerib selles osas, et ESS-i Euroopa statistikasüsteemi tuleb tugevdada, ettepanekud on olulised, me peaksime nendega edasi minema, aga sellegipoolest tuleb avada arutelu ka süsteemi keskpika perspektiivi kohta lähtuvalt äh, uuest ähm, juhtimisest. Euroopa majandusjuhtimisest. nii, ja nüüd palun härra Kuses. härra esimees, lugupeetud raportöör, ma tahaksin Äh, vabandada äh, selle eest, et Rodi Kratsat ei ole täna siin, ta on meie variraportöör äh, selles küsimuses. mul ei ole teile omalt poolt edastada mingeid konkreetseid nõuandeid ja ma ütlen seda, nagu mul tavaliselt on kombeks öelda statistika küsimustes me usaldame teid ja me usume neid ettepanekuid, mida te teete selleks, et parandada Euroopa statistikasüsteemi ja nagu te rõhutasite, on väga oluline, et need inimesed ja need ametkonnad, kes statistikat koostavad, koostaksid usaldusväärseid statistikaid ning eh, nad ei tohiks olla poliitilise surve all, poliitikutel on eh, kalduvus eh, hakka-, nõuda statistiliste andmete muutmist neile sobivas suunas. aitäh! Thank you, Mr Gozes um.... suur tänu, härra Gozes Philipp, ma arvan, et nüüd on sinu kord. ja ma lugesin meid just siin üle. kakskümmend viis on meid siin peasaalis ja umbes nelikümmend tõlki, suur tänu tõlkidele siia tulemast, meiega olemast ja suur tänu Eurostatile, et olete meiega nii kannatlikud Edward, sa mainisid, et äh, siin äh, on äh, ambitsiooni liiga vähe, sa ei ole endaga rahul ja me kindlasti aitame sind jõuda sinnamaale, et sa oled raportiga rahul, annan hea meelega sellele oma panuse. komisjoni ettepanek oli suhteliselt hea ja me toetame neid muudatusettepanekuid, mis sa oled esitanud, kui sa tahad neid veel ähm, edasi arendada, siis äh, ja oleme ka selleks valmis, toonitaksin siinkohal ka mõnda äh, punkti. jah, Eurostat peaks olema sõltumatu, aga ma olen sellel arvamusel, et ähm, sõltumatus peaks kindlasti olema, samas äh, ükski inimorganisatsioon ei ole veatu ja äh, hästi toimiv. nii et institutsioon peaks olema sõltumatu teistest institutsioonidest, meil peaks olema kontrollid ja tasakaal paigas, aga see tähendab ka seda, et äh, ükski institutsioon ei ole päris sõltumatu, näiteks sa mainisid EKP-d, aga ta ei ole päris sõltumatu demokraatia oleks ohustatud, kui niivõrd tähtis organisatsioon oleks äh, täielikult vaba kontrollidest, siis võiks institutsioonil tekkida kiusatus äh, saada rohkem võimu. ja ma ei soovi, et Eurostatist saaks selline võimuorganisatsioon nii et äh, jah, Statistikaametitel peaks olema rohkem sõltumatust, aga demokraatlikult äh, valitud inimesed äh, peaks saama siiski võimaluse anda suuniseid selle kohta, milliseid andmeid me soovime, et kogutaks. ja kui äh, sa ütled, mida sa soovid mõõta, siis sa saadki need äh, andmed, nii et äh, ükskõik, kas me soovime mõõta oma ökoloogilist jalajälge või midagi äh, muud, tuleb tagada, et mõõtmine oleks võimalik, nii et siis tuleb koguda ka vastavad andmed ja leppida kõiges kokku poliitilisel tasandil ja mis puudutab nüüd meetodeid, siis oluline on, et äh, meetode põhjal saadakse andmed, mis on piisavalt täpsed äh, poliitikute jaoks nende töö tegemiseks. nüüd, mis puudutab praktikaid, siis nad peaksid olema avalikud ja tavainimesele loetavad. meil oleks vaja rohkem äh, praktikakoodeksi äh, avalikustamist ja kindlasti tuleks koodekseid paremini rakendada komisjon peab siin teostama rohkem kvaliteedikontrolli. ja siin on nüüd äh, mainitud äh, vastastikuse hindamise süsteemi, aga see ei peaks siin äh, määruses olema küll sees. loomulikult meil võib olla ülevalt alla mudel, meil võivad olla vastastikused koostööd, kuni äh, siis äh, sellest, et vahetatakse parimaid praktikaid või tegeletakse nestimisega, neid seda võiks ka kaaluda. ja mis puudutab su muudatusettepanekut number viis, siis me peaksime saatma signaale suurendatud äh, andmetele juurdepääsu kohta. ja kui ma pisut kogusin andmeid üheks kõneks, mida mul oli vaja äh, pidada, siis Eurostatilt äh, saab äh, tõesti väga palju andmeid riigi võla kohta, guugeldad ainult ja kohe on äh, kõik info olemas, aga erasektori võla kohta oli mul raske seda infot äh, saada see puudutas finantssektorit, mittefinantssektorit, äh, majapidamisi, ma ei tea, kust ma need andmed peaksin kätte saama. nii et äh, loodetavasti need on olemas, igal juhul väga palju on ära teha seoses andmetele juurdepääsuga lähtuvalt sinu muudatusettepanekust ja sellest, mida ma ka varem ütlesin, et meil ei peaks olema reegleid ilma sanktsioonideta, meil on probleeme jõustamisega niikuinii, siis me oleme arvamusel, et ka siinkohal tuleks tugevdada sanktsioonide režiimi. mis veel? toonitan, et äh, meil peaks olema hea infovahetus äh, ESS-i ja riiklike statistikaametite vahel äh, ja lõpetuseks siis Eurostati peadirektori äh, legitiimsus. kas me peaksime panema Euroopa Parlamendi konsultatiivõigustele rohkem rõhku või mitte, see on nüüd siin äh, viimastel nädalatel arutlusel olnud, ma ei tea, mida arvatakse. keskpanga äh, maailm on selline meestemaailm, nagu äh, ma loodan, et statistikas äh, on äh, rohkem tasakaalu, aga igal juhul tuleks ehk tähelepanu pöörata ka seal juhtivate kohtade isikkoosseisule, nii palju minupoolsetest märkudest. proua Pasescu, kas te soovite kõneleda? jaa, palun härra Strejček. ma ei ole Etseri variraportöör. ma siin lihtsalt äh, naudin ühist pärastlõunat. sellegipoolest äh, jah, et ma ei ole variraportöör, tahaksin ma lisada omalt poolt äh, ka mõned märkused, osad on üldisemad, teised vähem üldisemad, aga kuulates teid, härra esimees, tähelepanelikult tekkis mul kaks märkuste klastrit esiteks, ma olen täiesti nõus teie seisukohaga, kui te rääkisite süsteemi sõltumatusest. minu arvates see on ülimalt tähtis, väga oluline. teiseks, te toonitasite, kuivõrd oluline on koordineerimine riiklike asutustega Euroopa statistikasüsteem muutub seeläbi usaldusväärsemaks. ja nüüd teise märguste klastri juurde. küsimus on selles, et kas see on äh, reaalsuses teostatav. loomulikult me oleme teiega nõus, et andmed peavad olema usaldusväärsed. Te mainisite mitu korda Kreeka juhtumit või Kreeka näidet ja mina tahaksin siinkohal küsida, et äh, kas äh, Kreeka näide on äh, välditav? ja siis veel mõned märkused ja küsimused kas riiklikud asutused suudavad ja tahavad jagada usaldusväärseid äh, andmeid. pean kihla, et äh, riiklikud statistikaametid tahavad oma andmeid muuta paremaks, äh, värvikamaks ja nad äh, kaugenevad reaalsusest. kas oleks võimalik rakendada ühiseid äh, meetodeid, mis äh, oleksid vastuvõetavad liikmesriikidele ja nende statistikaametitele? edasi, ma ei taha siin liialdada või Kreekat demoniseerida aga ma kahtlen, kas meil on võimalik äh, vältida nii-öelda Kreeka juhtumi kordumist tulevikus, aga laias laastus äh, ma olen äh, nõus selle seisukohaga, mida te mainisite oma kõne alguses ja toonitan veel kord, et proua Ford on ECR-i variraportöör, nii et äh, minu märkusi võtke lihtsalt selliste üldistena. suur tänu, härra Strejtšek. rohkem sõnasoovijaid ei ole ja küsin äh, komisjonilt, kas teie soovite sõna? ja samuti vabandame teie ees, et äh, te pidite nii kaua seda koosolekut ootama suur tänu, esimees, suur tänu võimaluse eest võtta sõna siin komisjonis. ma tahaksin ähm, piirduda nelja kommentaariga, aga meie arvates on need väga olulised. esiteks, mis äh, puudutab äh, Euroopa statistika olemasoleva määruse ülevaatamist, siis äh, see on tõesti vajalik, et viia lõpule majandusjuhtimise reformid ja stimuleerida statistika kogumist. siin on juhitud tähelepanu juba olulistele elementidele nii teie raportis kui ka sõnavõttudes. meie arvates äh, tõusetuvad siin kolm olulist äh, elementi. meil tuleb tagada riiklike statistikaametite ja Eurostati äh, sõltumatus, professionaalsus, meil tuleb tagada tõhus koostöö riiklike statistikaametite vahel ja riikide valitsused peavad olema kaasvastutajad, äh, tagamaks äh, statistika usaldusväärsust. see on äh, uus usaldusväärsuse vahend nüüd ja sama kehtib loomulikult ka Eurostati kohta. Euroopa Komisjon on äh, juba hakanud tugevdama statistika juhtimist ja viinud äh, sisse uued äh, elemendid oma Eurostati teemalistesse otsustesse ja komisjon näitab sellega üles, kuivõrd pühendunud ollakse usaldusväärsele Euroopa statistikale. mis puudutab uuendamist, siis meie arvates on väga oluline äh, suurendada juurdepääsu administratiivallikatele, sellepärast et see on tõhususe eelduseks ja niimoodi on meil võimalik ka koormust vähendada. komisjoni ettepanek äh, näeb äh, ette tundliku tasakaalus äh, ambitsiooni praeguse lepingu raames meie ettepanek läheb nii kaugele kui võimalik. me üritame kõigile praeguse omandisuhte alles jätta. tahaksin teile teada anda, et nõukogus arutelud on kaugele edenenud, aga praktiliselt kõik kõik meie ettepanekud põrkuvad liikmesriikide vastuseisule. eksisteerib risk, et mõningaid sätteid äh, lõpuks äh, nõrgestatakse ja seetõttu äh, loodab Euroopa Komisjon ECONi komisjoni aktiivsele toetusele nagu alati. lõpetuseks tahaksin tulla tagasi selle ambitsiooni taseme juurde, mida mainis raportöör komisjon on mures seoses mõningate ebarealistlike ootustega ja me võib-olla koormame läbirääkimised üle nõudmistega, mis äh, vajaksid äh, institutsionaalseid muutusi, äh, ühesõnaga, mis lähevad kaugemale kui olemasolev leping tahaksin siinkohal öelda, et me mõistame ja me täielikult äh, jagame seda nägemust, et meil tuleb luua tugev, tõhus Euroopa statistikasüsteem, mis äh, vastab äh, statistika kasvavatele vajadustele ja mis vastaks ka ootustele seoses info kvaliteediga, aga siiski meie arvates äh, tuleb äh, kõike ettevaatlikult äh, kaaluda, lähtuda tasakaalust ja tähtis on võimalikud reformid viia läbi samaaegselt nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil. kui meil õnnestub säilitada komisjoni ettepaneku ambitsioon mida muudavad äh, teie komisjoni muudatusettepanekud, siis minu arvates äh, selle edu põhjalt on võimalik edasi minna edasiste reformidega ja pikaajalise poliitikaga statistika valdkonnas. suur tänu! Uh, suur tänu, proua Bahata nende oluliste aspektide rõhutamise eest. päris kindlasti me võtsime neid teadmiseks. ja ma ei usu, et raporti eesmärgiks on minna kaugemale sellest, mida alusleping meilt ootab praegusel ajahetkel. aga kui me räägime sõltumatusest, ei tohi unustada, et et see sõltub ka sellest, kuidas värvatakse ametisse riiklike statistikaameti juhte, millist metoodikat kasutatakse. Philip Lambert ütles, et võib-olla mitte nende sõnadega, kuid mõte oli selles, et ei saa ju usaldada täielikult sõltumatuid asutusi, kellel puudub igasugune aruandluskohustusest ma ei taha öelda, et nad peavad olema aruandekohuslased valitsuse ees, vaid nad peavad olema aruandekohuslased parlamentide eest ja selles peitubki erinevus. ja mida paremini te tunnete statistika ja olles läbi vaadanud äh, seadusandlikud aktid Euroopa Parlamendis majanduse juhtimise teemal, kuueosaline, kaheosaline äh, majanduse juhtimise seadusandlike pakett pluss see tulemustabel, siis me oleme ette näinud nii palju sanktsioone, karistusi, mis tähendab seda, et mõne liikmesriigi võib võlla tõmmata äh, lihtsalt mingi statistilise vea tõttu näiteks äh, äh võlaandmete puhul ja siis te alles hakkate mõistma, äh, kui paindlik ja võib-olla paindlik ei ole õige sõna. kui oluline on see, et statistilised andmed olid sajaprotsendiliselt kindlad andmed, et nad on kasutatud paremaid meetodeid äh, nende statistiliste andmete <clears throat> koostamiseks. seetõttu on oluline, et äh, see kaalutlusõigus ei oleks liiga suur ma mõistan, et samas tuleb arvestada ka teatud kompromissidega, sest statistika andmete kasutajad soovivad, et need oleksid aktuaalsed, ajakohased, kuid see tea-, omakorda tähendab ka ähm, ajutisi andmeid ja nende puhul tuleb otsustada, kas tegemist on ähm, subjektiivsete või objektiivsete andmetega. kui statistikat kasutatakse lihtsalt ähm, info eesmärgil võib ära oodata, kuni need andmed uuesti läbi vaadatakse, aga kui andmed näitavad, et äh, eelarvepudejak on üle kolme protsendi ja selle põhjal kohaldatakse sanktsioone ja seejärel mõistetakse, et need andmed tuleks uuesti üle vaadata ja tegelikult ei olnud äh, riigivõlg üle kolme protsendi. seetõttu on oluline, et need, kes vastutavad statistiliste andmete eest, oleksid tõesti tunnustatud, austatud, usaldusväärsed inimesed. Nad peaksid olema taoliste statistikaasutuste ametite juhtpositsioonil. Ehm, praegu paljud neist on, kuid kõik peaksid olema. sest kui me räägime majanduse juhtimise statistikaandmetest ja sanktsioonidest riikidele, siis on statistikaandmete tähtsus väga suur. kui seadusandja leiab, et puudujääk on puudujääk, puudujääk ja äh, see puudujääk ei muutu ja samas me teame, et äh, asi ei ole niimoodi, me peame parandama statistiliste andmete koostamise kvaliteedi läbi äh, Statistikaametite töökvaliteedi ja töötajate töökvaliteedi. nii palju siis lõpetuseks. ja vaatame läbi nüüd tähtajad. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg lõpeb äh, kaheksa päeva pärast, neljateistkümnendal novembril. muudatusettepanekute läbivaatamine toimub kolmandal detsembril. hääletus Majandus- ja Rahanduskomisjonis on planeeritud seitsmeteistkümnendale detsembrile. täiskogul äh, järgmisel aasta märtsis ilmselt. Ähm, rääkides nüüd majanduskomisjoni järgmisest koosolekust, see toimub esmaspäeval, kaheteistkümnendal novembril ja seejärel neljapäeval, viieteistkümnendal novembril samal nädalal. suur tänu teile, koosolek on lõppenud